kuid me näeme, kui tõsiselt sellesse suhtuvad kõik ja me näeme, et tuleb eelkõige ennetustööga tegeleda, kuid samuti tuleb vaadata, mida teha pärast katastroofi aset leidmist ja meie ka komisjonis kindlasti tegutseme. suur aitäh, härra volinik, sellega on arutelu lõppenud selles punktis, kallid kolleegid. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga tegemist on suulise küsimusega komisjonile vulkaanituhast põhjustatud kriisi kohta. Περιμένουμε να καθίσει ο κύριος Επίτροπος για να μπορέσει να παρακολουθήσει τη συζήτηση. Ma ootan veel paar hetket, härra volinik oma kohale asuks ja siis jätkame aruteluga, ütleb proua president. Daktria tin kirja Tikau ja sõna saab esmalt äh, meie raportöör proua Tikao. lugupeetud volinik härra Simson vabandab, et teda ei ole kohal siin tuha kriisi arutelul. ja ta ei ole saanud siia lennata seetõttu, et Ühendkuningriigis ongi lennupiirangud tuha tõttu, seetõttu räägin mina täna tema asemel. vulkaanilise tuha küsimus on igati asjakohane täna ja on sama asjakohane, nagu ta oli siis, kui möödunud kuul Islandi vulkaan purskas. ja Euroopa õhuruum oli suletud kuus päeva. me lahendame praegu selle kriisi ähm, tagajärgi ja selle finantsmõjutusi, aga äh, see tuhasaaste jätkab praegu veel Euroopa õhuruumis. arvan siiski, et me oleme midagi õppinud sellest pretsedenditust juhtumist, kui Euroopa õhuruum oli pikka aega kinni. on selge, et Euroopa tasandil tuleb äh, midagi ette võtta taolist selliste äh, äh, sündmuste äh, kordumise vältimiseks. me peaksime paika panema selle, millised õhuliikluse reeglid kehtivad, millised mehhanismid kehtivad, et taolistel juhtumitel ähm, ka õhuliiklus toimuks ja et ei oleks selliseid sündmusi, nagu viimastel nädalatel on toimunud Ähm, lennundusreisijate seisukoha pealt on väga oluline tagada, et taoliste juhtumite tagajärjed ei jää mm, äh, reisijate kanda. samuti on see sündmus tekitanud küsimusi ka selles, kuidas lennufirmad tagavad selle, et nad täidavad oma kohustusi millist tagasisidet on komisjon saanud reisijate kohtlemise osas ja kuidas saab komisjon tagada, et lennufirmad oma kohustusi täidavad? on neid reisijaid, kes olid broneerinud oma pileti kolmandate riikide lennufirmade lendudele, sinna, nendele aga ei kehti Euroopa Liidu seadusandlikud aktid. selle kriisi algetapil juba me tõdesime, et kogu lennundussektor kannatas suurt kahju ajal, mil õhuruum oli suletud. ja kuidas saaksime me tagada selle, et komp-, kompensatsioon jõuaks erinevate sektoriteni, mis on seotud lennundusega, mitte ainult otseselt lennufirmadele. ma tean, et mõned liikmesriigid näeksid eh, pigem eh, seda, et nendele kuuluvad lennufirmad saaksid eh, toetust. kas komisjon saaks tagada selle, et kompensatsioonide maksmisega ei tekiks mingeid tõrkeid liikmesriikide tasandil. ja menet-, kas menetlused on paigas selles osas, kuidas eh, Euroopa õhuruum peaks toimima taolistel juhtumitel? kui tuleb määratleda, millistes piirkondades lennata ei tohi kuidas rakendada seda, et ähm, osades, õhuruumi osades ei tohi lennata ja millised Euroopa Liidu seadused selles osas kehtivad. viimastel nädalatel on ilmnenud see, et meil peaks olema üle-euroopaline lähenemine ja mitte selline diferentseeritud lähenemine, nagu praegu kehtib kas komisjon on võtnud midagi ette selleks, et andmete kogumist ja metodoloogiat parandada ähm, siis äh, tuhapilvede tekkimise korral? millised piirangud äh, praegu kehtivad äh, tuha tekkimise juhul ja kuidas määratletakse see, millal lennata ei tohi? me oleme aru saanud, et koostööd tuleb rohkem teha ja eh, samuti on Ühtse Euroopa taeva algatus kõlanud, kuidas peaks Euroopa Liit tegema rohkem koostööd tulevikus, et selliseid kriise vältida. suur aitäh ja härra Kallas Euroopa Komisjoni nimel. proua president, austatud liikmed tahaksin ajakohastada andmeid Islandi vulkaanikriisi arengute kohta ning äh, selle kohta, kuidas see on seotud ülejäänud valdkondadega. Euroopa Liitu on raskelt mõjutanud äh, selle Islandi vulkaani purse. selle tõttu levis vulkaanituha pilv üle kogu Euroopa ning äh, seal on mitmeid aineid, mis kahjustavad lennukeid ning eelkõige nende mootoreid ning sedasorti ohu tõttu võtsid riiklikud ametiasutused otsuseid kooskõlas ettenähtud menetlustega siseriiklikul tasandil ning selleks oli sulgeda äh, õhuruumeid. Euroopa Liit mobiliseeris kiiresti vahendid lahendamaks kõige kiiremad probleemid ning võeti arvesse arenguid olukorras ning vajadust äh, eristada lähenemisviisid ning öö, äh, seetõttu tegi algatuse Euroopa Komisjon kaheksateistkümnenda aprilli nädalavahetusel koos Eurokontrolliga ning selleks on välja töötada ühine Euroopa Liidu lähenemine. selle tõttu äh, tagati ka täielik koostöö tööstusega ning ettevõtjatega ning Euroopa Liidu transpordiministrite nõukogul üheksateistkümnendal aprillil kiideti heaks see uus menetlus selleks, et äh, vaikselt taas avada õhuruum. ja seda kahekümnendal aprillil. komisjoni töö jätkuna avaldati aruanne vulkaanikriisi mõjude kohta lennutööstusele. ta sai ka äh, transpordiministrite nõukogu äh, raporti äh, mis leidis aset neljandal mail ning äh, samal ajal on komisjon uurinud, millised on Euroopa Liidu vahendid tegeleda, kui tulevikus peaks tekkima samasugune kriisiolukord. viimase kümne päeva jooksul oleme näinud, et olukord ei ole sugugi lahenenud. vulkaan on endiselt aktiivne ning äh, õhuruumide sulgemised on endiselt aset leidmas, sõltuvalt äh, ilmaoludest, mis mõjutavad äh, vulkaanipilve liikumist. komisjon tagab, et Transpordinõukogu töö jätkub neljanda mai järeldusetel põhinedes ning mul on hea meel, et selle nimel on tehtud ka samme. Euroopa Liidu kriisi haldusüksus äh, loodi üheteistkümnenda mai otsusega ning sel nädalal otsustatakse täpselt selle töökorraldus. funktsioneerivate õhuruumi osade koordinaator Ri ametisse nimetamine otsustati seitsmendal mail ning äh, samal ajal seitsmendal mail otsustati võtta ka teisi meetmeid. Euroopa Liidu õhuruumi äh, turvalisusamet on nõudnud, et võetaks korralikud meetmeks, meetmed kait-, kaitsmaks äh, lennukite mootoreid. komisjon uurib praegu, kuidas äh, ilmaennustust ning mudeleid Euroopas saaks parandada selleks, et äh, parandada kriisi äh, hindamist sedasorti olukordades. komisjon töötab selle nimel, et äh, koostööd, et vastata Transpordinõukogu ootustele, nagu nad väljendasid oma neljanda mai järeldustes. suur tänu! suur tänu, härra volinik, nüüd annan sõna fraktsioonide esindajatele härra Marinescu Rahvapartei nimel kolm minutit, palun. suur aitäh, proua president, vulkaanipurse aprillikuus näitas meile, et Euroopa õhuruumi lennuliiklus on väga rikud, väga tõsiselt häiritud, ei olnud tagatud piisavad lennutingimused, koordineerimist ei olnud komisjoni infokiri samuti andis teada, et võtakse vastu vajalikud meetmed, kuid äh, liikmesriigid olid selle vastu, läbirääkimised äh, olid kiiremad kui avaldamisprotsess ise. me aga nägime tegelikult, et äh, ühtse Euroopa mm, taeva paketi elluviimine ei olnud väga tõhus. meil on vaja kiiret vastust ja seetõttu on meil vaja ka tagada tõhus lennuliikluse kontroll, mille raames ei arvestata liikmesriikide piiridega. praegu aga tahetakse väga kiirelt ellu viia eh, Euroopa ühtse taeva pakett. jah, tõepoolest, need meetmed, mis heaks kiidetakse, võivad osutuda väga positiivseks ja esmaseks eh, on äh, luua tõesti lennuruume, mis toimiks, mille raames peetakse kinni tähtaegadest ja seda kuni aastani kaks tuhat kaksteist, kuid meil on vaja ikkagi äh, ka teatud juhiseid. kahjuks nõukogu järeldused neljandast maist ei äh, maini taolist, taolise suuniste olemasolu. samuti on meil vaja, vaja tõesti lisaks äh, toimivatele õhuruumi plokkidele ka tõeliselt ühtset Euroopa taevast. me peame tagama koordineerimise erinevate äh, õhuruumi osade vahel, et ei tekiks ka äh, duplitseerimist. ma usun, et praegu ei ole vajalik äh, sees kolme äh, määrustiku ette näha. taoline lähenemine tagab ka selle, et äh, süsteemi elluviimine toimib võimalikult ladusalt ja võimalikult väikeste kuludega ma usun, et on täiesti vastuvõetamatu, et praegu ei ole meil endiselt veel piisavaid tingimusi Euroopa õhuruumi, õhu, õhuruumi raames, vabandust. härra Kadraui, palun. Eh, suur tänu. tahaksin eh, tänada volinikku tema vastuste eest, aga mõningatele küsimustele ei vastatud ning tahaksin, et te oleksite täpsem oma vastustes. kolleeg Simsonit siin ei ole ning see näitab väga hästi, millised on ettearvamatud vulkaanituha tagajärjed. see võib mõjutada olulisel määral majandust ning need mõjud võivad olla pikaajalised ning äh, ka suvel võivad need mõjud nähtavad olla, see tähendab, et õhuruum võib suletuks jääda. ning ähm, siin ei tohiks me töötada mitte ainult rakendatavate struktuuride osas, sellest me oleme juba rääkinud, meil on vaja paremini tegutseda kriisiolukorras selleks, et äh, lahendada sedasorti probleemid. nii et koordineerimisüksus on hea idee, sel nädal saame täpsustusi selles osas, aga võib-olla võiksite meile natuke ka seda selgitada. milline on sedasorti äh, koordineerimisüksuse tehniline kirjeldus? ning äh, koostöö lennu jaamade ning äh, firmade vahel ei toiminud hästi. ei ole meil olemas mehhanismi, mis võimaldaks täpselt selgeks määrata, mis aset leiab ning äh, reisijad kannatasid selle koordineerimise puuduse all. nii et me peame to-, töötama Euroopa tasandil, peame vaatama, kuhu reisijad saab ümber suunata ning äh, kuidas nad oma kodumaale tagasi toimetada, sest äh, tuhanded inimesed ootasid oma kodumaale tagasi toimetamist. nii et äh, reisijate õiguste küsimus on oluline, seda ei ole piisavalt rõhutatud ja siin on loomulikult veel vaja edusamme teha. ning küsimus on ka kolmandates riikides, kolmandate riikide lennuettevõtjates, kes ei käi meie õigusloome alla. nii et ma arvan, et kolmandate riikidega peaks sõlmima kokkuleppeid ning ma arvan ka, et õigusloomeliste sätete rakendamise üle peavad otsustama liikmesriigid. sel nädalal kuulsime, et Ryanairi oli karistatud, see on hea idee, aga mis leiab aset teistes riikides, kas te võiksite meile anda ülevaate? on mitmeid äh, struktuurilisi meetmeid, mida me peame võtma, räägitakse siin ühtsest Euroopa taevast, see on vajalik loomulikult aga peame mõtlema ka raudteeühendusele. see võiks olla alternatiivseks lahenduseks sedasorti olukordades. nii et nagu näete, on veel palju tööd vaja ära teha, aga me toetame teid. suur tänu, härra Elka Traui. ALDE nimel saab sõna proua Meissner, kolm minutit, palun. Vielen Dank, Frau Präsidentin Herr Kommissar, Sie, wir haben schon einmal direkt nach dem suur tänu, president, lugupeetud volinik. kohe pärast äh, plahvatust rääkisime me tuhakriisist ja me teame, kui oluline on kogu transpordisektorile lennundus ja selle kõrged standardid on tähtsad nii eh, reisijatele kui ka tarnete seisukoha pealt. kõik see, ta, kõike seda tagab lennundus ja kui mitmeid päevi järjest eh, ei toimu lende, siis on ka eh, lennundustööstuses suured probleemid. ma arvan, et me ei, ei peaks nii palju rääkima kompensatsioonidest, võib-olla pikematel juhtudel äh, on see küll aktuaalne, aga siin nimetati reisijaid, reisijad tõepoolest pandi proovile äh, ja nende osas saaks küll midagi ära teha, näiteks infot jagada, kompensatsiooni jagada, ehk kuidas sellised äh, olukorrad lahendada. aga nüüd siis põhipunkti juurde ehk ühtse Euroopa taeva küsimuse juurde. meil ei ole seda ühtset taevast praegu ja sellest me tunneme tõeliselt äh, puudust ja juhul, kui ei oleks seda tuhapilve tekkinud, seda plahvatust toimunud, siis võib-olla ei oleks ka tekkinud seda koordineerimist. koordineerimine on just alanud ja eesmärgiks on ühtne Euroopa taevas õhulennundusele, aga kui kaua aega läheb, enne kui me selle tegelikult saame, võib-olla te ei saa selle otsest vastust anda, sest koordineerida tuleb kogu sektoriga, kuid kui koordineerimine oleks tegelikkuses parem, siis oleksime me kiiremini saanud tuua reisijad äh, sihtkohta Euroopas ja lõpetuseks milline peaks olema ähm, kriisi ohjamine sellistel juhtudel? Äh, Londoni instituut annab informatsiooni ka maavärinakute kohta, muidugi ka vulkaanipursete äh, kohta ja need andmed tulevad arvutitest, aga mida me saame Indoneesia mm, siis kogemusest õppida, äh, millised on nende andmed vulkaanipursete osas, kas nad on paremini ette valmistatud ja millised äh, tulemused ja tagajärjed, millised tehnoloogilised lahendused peaksid kehtima. me vajame spetsiaalselt eh, võrgustikku, et eh, lahendada vulkaanilise tuha küsimust, aga kas me saame ka tehnoloogiat parandada, see oleks nii lennundussektori kui ka eh, reisijate huvides. proua Lichtenberg, palun jah, suur aitäh, lugupeetud äh, president, härra volinik, äh, Euroopa õhuruumi sulgemine oli vajalik ja ennetav meede äh, turvalisuse tagamiseks. enne ja pärast õhuruumi sulgemist aga oleks olnud vaja kokku leppida ikkagi protseduuris probleemide lahendamiseks ja kahjuks peab tunnistama, et siin oleme me läbi kukkunud nii koordineerimise osas kui ka võetud meetmete hindamise osas, kui ka reisijate õiguste osas. jällegi, reisijate kohtlemine, kes pidid ootama oma lende, mis lükati edasi, ja siin me nägime, et neile ei jagatud piisavalt informatsiooni. millal ometigi töötatakse siin välja ka tegevuskava? härra volinik, mis puudutab äh, nüüd äh, rahalist külge ja hüvitisi, äh, mis lennuettevõtted peavad välja maksma, sellele küsimusele te täpselt ei vastanud. ma usun, et tegemist on aga äärmiselt tähtsa küsimusega, seda seetõttu, et see küsimus tõstatub koor-, korduvalt üha ja jälle. kuidas lahendada taolised raskused, kes peaks saama hüvitist? lennuettevõtted Äh, peaksid maksma reisijatele. kas ettevõtted, kes näiteks pidid varuosasid ootama, äh, mis ei jõudnud kohale õigeaegselt, kas need, need ettevõtted peaksid saama hüvitist, miks ainult äh, lennuettevõtted? ma usun, et nii ei ole päris õiglane käituda, kui me kogu majandust silmas peame. samuti tuleb arvestada sellega, et lennuettevõtted saavad pidevalt abi äh, näiteks kütuste aktsiisi osas. Äh, nii et need on minupoolsed küsimused ja ma ootan neile vastuseid. suur tänu, proua Lichtenberger ja härra Siile. proua president, tahaksin alustuseks tänada härra volinikku, härra Kallast nii selle eest, mis ta on teinud viimase päeva, viie päeva jooksul, kui ka varem, võib-olla paar esimest päeva ei olnud tegutsemise mõttes kõige paremad, aga ma arvan, et kokkuvõttes on komisjon teinud väga head tööd ning nõukogu otsused samuti ühtse Euroopa taeva ning äh, funktsionaalsete õhuruumi osade koordinaatori ja muude meetmete osas olid positiivsed. ma arvan, et enamik nendest meetmetest olid ajakohased. samal ajal arvan ma, et me peame mõistma, milline on suur surve, mida avaldavad poliitikud, äh, ettevõtjad äh, ning reisijad oma õiguste kaitsmiseks. ning millised on praegused siseriiklikud sätted liikmesriikides seoses õhuruumide sulgemise või avamisega? sest kui oleks näiteks aset leidnud mõni õnnetus vulkaanituha tõttu ning kui komisjon oleks teinud valed otsused, siis kujutagem vaid ette, mis oleks aset leidnud. sel juhul räägiks me siin mitte majanduslikust kahjust, vaid sellest, kes vastutas selle olukorra tekkimise eest ning seetõttu oleks olukord hoopis teistsugune, mis meie ees on. põhimõtteliselt äh, peame me tegema omad järeldused, lühiajal oleme teinud öö, äh, otsuseid, aga loomulikult öö, äh, nagu e-, härra Elga Traui juba mainis, peab tagama ka öö, reisijate õigused, mitmed lennukompaniid neid rikkusid ja siin ei räägi me mitte ainult kolmandate riikide lennuettevõtjatest, vaid Euroopa Liidu lennuettevõtjatest, mis lihtsalt hülgasid oma reisijad ning mõtlesid vaid selle üle, kuidas omaenda raha päästa. ma arvan, et peame rohkem äh, uurima reisija õiguste kaitset Euroopa Liidus. teised väljakutsed on pikaajalised väljakutsed ning need äh, puudutavad seoste puudust erinevate Äh, transpordiliikide vahel. aitäh, härra Enn, poolteist minutit, palun suur tänu, proua president, ma arvan, et on oluline siin meelde tuletada, et ettevaatuspõhimõte peab domineerima, niipea kui inimelud on mängus. kui ettevaatuspõhimõte kehtib, siis äh, ei tohi tulemuseks siiski olla äärmuslikud otsused, mis toovad kaasa selle, et äh, kodanikud peavad äh, ettevaatust millekski kahjulikuks. vana ilmaennustus ähm, meetodi kasutamine tõi kaasa selle, et ei kuulatud pilootide ametiühinguid ning äh, kui seda oleks tehtud, siis võib-olla oleks välditud seda täielikku halvatust ning segadust suur hulk Euroopa kodanikke olid olukorras, kus nad hüljati paljude poolt, sealhulgas nende enda valitsuse poolt. ning siin palun, et äh, korraldataks äh, uurimiskomisjoni äh, töö, mis uuriks, mida sorti pettuseid leidis aset seoses selle kriisiga. suur tänu. härra Imbrasas EFT nimel, palun kaks pool minutit proua president kallid kolleegid härra volinik ma sooviksin korrata neid mõtteid mida minu kolleegid juba on välja öelnud seoses vulkaanilise tuhaga ja tagajärgedega reisijatele, kes olid lennujaamades vangis. selle, ma tõesti loodan, et Ühtse Euroopa taeva algatus viiakse ellu ja et koordineerimine selles küsimuses jätkub vaatamata sellele me ei saa siiski olla kindlad, et analoogilisi olukordi suudetakse lahendada. seepärast peaksime me ehk pöörama senisest rohkem tähelepanu strateegiatele, mis sisaldaksid ka alternatiivseid transpordiliike, nagu minu saksa kolleeg ütles, näiteks raudteetransporti või võtkem näiteks Balti riigid, me oleme eh, Euroopa põhjaosas ja vulkaaniline tuhk just selles Euroopa piirkonnas tõi esile eh, raudteede ehitamise küsimuse ja Rail Balticu küsimuse. ma eh, räägin täna siin Balti regioonist ja arvan, et raudtee ehk oleks lahenduseks, kui ütleme, meil oleks raudteeühendus olemas Poolaga, siis sealt saaksime edasi liikuda Lääne-Euroopasse. vastasel juhul jääme me ära lõigatuks Euroopa peamisest raudteesüsteemist. kaasaegsed raudteesüsteemid on ehk olemas teistes Euroopa riikides, aga Balti riikides paraku veel mitte. seetõttu sooviksin volinikult küsida, kas on mingeid plaane sellistele alternatiivsetele transpordiprojektidele tähelepanu pöörata. loodetavasti on olemas piisavalt poliitilist tahet selleks et juhul, kui taolised olukorrad tulevikus peaksid tekkima, siis me saaksime vältida selliseid olukordi. suur aitäh ja härra De Grandes Pascual! suur aitäh, lugupeetud president ja suur aitäh äh, härra Kallas, et te täna siin viibite niivõrd rasketel aegadel. jah, tõepoolest, taolist olukorda ei olnud võimalik vältida Äh, ma tahaksin rääkida natukene arvudest. kümme miljonit reisijat ei saanud lennata ja nad ei teadnud, mida teha. lisaks äh, ennustustele, vabandust, lisaks, äh, lisaks ka erinevatele, lihtsalt teadmatuse olemisel oli veel palju tõsisemaid juhtumeid me peaksime ette nägema, mida teha, mis juhtub siis, kui taolised sündmused aset leidvad. lennukompaniid näiteks kaotasid seitse miljardit eurot. ning äh, praegu on tegemist väga tõsise äh, kriisiga ning taolised äh, kaotused võivad tingida mitmete lennuettevõtete pankrotti mineku. turismisektori jaoks oli tegemist äärmiselt tõsise löögiga tühistati väga palju lende ning äh, ei olnud võimalik äh, lepinguid õigesti täita. ning mis on siis järeldus sellest, Euroopal ei ole piisavalt vahendeid, et taolise kriisiga toime tulla. ja kriitika osas jah, ka enesekritiseerimine on siin vajalik, me ei saa kogu vastutust kõrvale heita enda pealt. liikmesriikidel on siin pädevus äh, ja vastutus, aga samas institutsioonid jällegi ei reageerinud piisavalt kiiresti ning ei äh, suutnud rahustada elanikkonda, vaid lihtsalt paralliseerisid äh, kogu lennuliikluse. komisjon räägib küll plaanist, kuid selle plaani elluviimiseks on jällegi aega vaja. me teame, et me ei saa kõige vastu võidelda üks tuntud Hispaania meremees ütles äh, seda ühe väga tõsise äh, merelahingu kohta, kus me kaotajaks jäime. kui me aga ei suuda nüüd koordineerida oma tegevust, siis äh, see vulkaanipurse võib meie majandusele palju tõsisemaid tagajärgi avaldada, kui me esialgu arvasime. me peame eelkõige vaatama, millised võiksid olla alternatiivid, kui institutsioonil ei ole piisavalt vahendeid ma tahan lihtsalt ütelda, et me peame ausalt silma vaatama sellele diagnostikale, meil ei olnud piisavalt vahendeid, et niivõrd laia ulatuslikku kriisi hallata suur tänu ja proua Ayala Seender, kaks minutit. jah, suur tänu, proua president. ka mina tahaksin tänada volinik Kallast tegevuse eest viimastel päevadel ja ma pean ütlema, et õhuruumi äh, sulgemine Euroopas vulkaanipurske tõttu äh, tingib siiamaani õhuruumi sulgemisi Ühendkuningriigis ja Iirimaal komisjon ja Hispaania eesistuja reageerisid me nägime, kuivõrd tõsiselt kannatasid lennujaamad, lennuettevõtted ja me oleme väga rahul, et ette on nähtud ka abi. härra Kallas, härra Almunia, härra Tajani äh, on samuti tegelenud turismi äh, probleemidega, mis sellega seoses tekkisid me teame, et meil on vaja ühtset Euroopa taevast, me teadsime seda siiani, aga nüüd me teame, et see on lausa hädavajalik, samuti on meil vaja koordinaatorit, see võimaldab äh, tulevikus äh, tekkivaid takistusi eemaldada, samuti äh, finantssüsteemide puhastamine. Seesar süsteem, see peab toetama meie edasist tegevust selles valdkonnas. neljanda äh, mai äh, otsused olid samuti väga olulised, me teame, et äh, siin on meil väga tõsiselt võetav plaannik ja ka liikmesriigid on seda toetanud paraku reisijate osas me oleme näinud, et tuleb siiski vaadata, kuidas reisijate õigusi kaitstakse, kuidas sätteid elu rakendatakse. samuti ma soovin, et low-cost äh, odavlennufirmade puhul äh, tõsisemaid meetmeid võetaks ning ka sanktsioonid ette nähtaks. Äh, lugupeetud volinik, meil oleks vaja ka pilootprojekti Äh, tugipunktide äh, loomiseks, mis on mõeldud reisijatele, mis asuksid lennujaamades ja mille abil oleks võimalik siis äh, vajalikul juhul abi saada. samuti me rääkisime siin väga palju raudteedest kui alternatiivist, Madrid-Barcelona näiteks on seotud omavahel, kuid me teame, et on vaja kõik liikmesriigid omavahel niimoodi siduda nagu elektrisektoris või telekommunikatsioonide osas. nii et ehm, me peame palju ambitsioonikamad ka eelarve osas neis küsimustes olema. proua Aiale Sender, suur aitäh ja palun katsuge oma kõneajast eh, kinni pidada, proua Harkin, palun. suur tänu, proua president mina tunnen eelkõige muret just äärepoolsemate lennujaamade olukorra suhtes ning vaeste piirkondade olukorra suhtes. mina elan piiril, saarel, mis asub Euroopast kaugel ning meie jaoks on lennujaamad eriti olulised majandustegevuse jaoks. on mitmeid äh, piirkondlikke lennujaamu Iirimaal, Shannon ja teised ning äh, arvestades meie saare staatust, on meil alati sageli olnud probleeme tuha tõttu ning ma arvan, et komisjon peaks edendama äh, rahvusvahelisi äh, meetmeid äh, äärepoolsete lennujaamade tegevuse toetamiseks ning ka riigiabimeetmeid neile lendujaamadele on mitmeid lennuettevõtteid, mis on juba rahalistes äh, raskustes ning äh, finantsekriis on neid veelgi süvendanud ning need probleemid ei lahene kindlasti mitte kiiresti. see kriis toob kaasa tööpuudust lennundussektoris ning me peame vaatama, kuidas Euroopa Liit saab mängida konstruktiivset rolli finantsabi jagamisel ning äh, kriisi ohjameetmeid võttes. ning lõpuks on oluline vaadata kuidas kujune-, praegu äh, elu, ellu rakenduv õigusloome saab äh, tagada, et äh, reisijate õigusi kaeta, kaitstaks. küsimus on, kes vastutab mis ning kes kas kannab rahalist vastutust. aitäh, proua Düran, poolteist minutit. suur tänu, proua president Te rääkisite koordineerimis- ning kriisihaldussüsteemist ning äh, see vulkaanikriis näitab, millised on probleemid, mida me juba teame ning äh, me peaksime siin kindlasti rõhutama intero-, intermodaalsuse tähtsust ning äh, erinevate transpordivahendite ühitamise tähtsust raudteetransporti peab saama kasutada, kui õhutransport ei toimi ning äh, seda mitmel põhjusel. aga tahaksin esitada küsimusega seoses riskide hüvitamisega selles sektoris. ma arvan, et riigiabi iga kord, kui neid antakse, on väga kiiresti eelarvet kahjustavad. lennuettevõtjad on sageli saanud õigustamatut abi ning mitmed abivajajad on sellest ilma jäetud ma arvan, et äh, ri-, lennuettevõtjate jaoks on vaja mitmeid äh, reegleid, mis on juba kindlaks määratud pangandussektorid ning äh, nende hulgas oleks vaja kusjuures ki-, kohustuslikku kindlustust. see võimaldaks katta võimalikud kulud ning samas vältida, et lennuettevõtjad saavad vabastuse keroseni lennukütuse aktsiisist ning samas peab kaitsma loomulikult ka reisijate huvisid, ilma et maksumaksja selle all kannataks. suur tänu! suur tänu, proua Düran, proua Foster! me oleme kõik teadlikud sellest, milliseid tagajärgi tõi vulkaaniline tuhk endaga kaasa, umbes kaksteist miljonit reisijat ei saanud oma reisiplaane teostada, kauba eh, lennukid ei lennanud, ehk eh, meie äritegevus oli sõnatud ja paljudel ettevõtetel olid tohutud eh, rahalised kaotused, kokku kaks miljardit eurot. kõige selle keskel on üks asi selge. Euroopa majanduse jaoks on lennundus väga oluline ja meil on vaja turvalisust ja kindlat eh, lennutranspordit. seepärast tervitan ma Euroopa Komisjoni otsust eh, otsustavalt eh, reageerida praegusele olukorrale. komisjon on arutanud nii finantskompensatsiooni kuid äh, rääkinud ka sellest, et erinevaid meetmeid tuleb kiiresti äh, lahendada. riik ei pea minu arvates äritegevust äh, otseselt toetama, aga me räägime ju siiski erandlikest juhtumitest ja see ähm, juhtum tõi kaasa tohutult äh, suuri kaotusi ja seetõttu ma äh, tahaksin, et riigid siiski toetaksid lennundussektorit, sellepärast et enam ei pea vastu ähm, teisel juhul. Ähm, seepärast tahaksin ma, et koostataks pakett äh, ja ma olen teatud reservatsiooniga, mis ähm, puudutab võrgustiku juhtimist ja seisarit näiteks, milline oleks täpne äh, roll sellel isikul, kes koordineerib, kuidas praegust olukorda parandada ja ma tahaksin, et tõsine arutelu toimuks enne seda, kui mingi äh, seadusandlus vastu võetaks, et äh, ei kahjustataks praegu olukorda. ma tahaksin, et me vaataksime ka Põhja-Ameerikat ja teisi piirkondi äh, et vaadata, kuidas seal on lahendatud vulkaanilise tuha küsimus, nimelt mujal maailmas kasutatakse teist metoodikat vulkaanilise eh, tuha sisalduse arvutamiseks ja meil oleks sealt midagi õppida. meie eh, eh, peame vaatama ka seda, milliseid otsuseid on IKAK-i riikides vastu võetud ja lugupeetud esimees, me peame strateegilisi otsuseid langetama ähm, nendes küsimustes ka arvestades siis rahvusvahelist olukorda ja mõelda sellele, milliseid kompensatsioone oleks võimalik maksta sealjuures, aga konkurentsi olukorda rikkumata. suur aitäh, härra Pasko, kaks ja pool minutit. lugupeetud eh, esimees, daamid ja härrad, lugupeetud volinik, pärast eh, Islandi, Bulgaaria börsilt aprillikuus selgus, et äh, kogu lennundussektor on väga kergesti haavatav, mitte ainult vulkaanilise tuha poolt, vaid me teame, et ka ähm, siis tuule ja lume ja muude ilmastikutingimuste poolt. seepärast äh, peaks äh, olema kindlustus lennufirmadel, et nad saaksid oma kulud kanda juhul, kui äh, toimub midagi ootamatut. Ehm, muidugi selline kindlustus on äh, meie poolt juba kinni makstud, kui me ostame linnupileteid ja sinna peaks äh, olema tagatud ka abi erakordsetel juhtudel. Ehm, näiteks äh, kui reisijad ostavad mingi lennufirma pileti, siis äh, peaksid nad saama ka abi, kui juhtub midagi erakorralist ja äh, sellisel juhul peaks kulud katma kindlustus. Euroopa Liit ei ole otseselt seotud lennundusäriga ja seepärast ei peaks nad kompenseerima äh, Ähm, äh, siis lennufirmadele tekkinud kahjusid, sest kui äh, makstaks kompensatsiooni lennufirmadele, siis äh, tegelikkuses peab ju ikkagi kindlustuspoliitika sellised asjad kinni maksma Äh, kui mõelda, milline on kindlustustingimused muidu Euroopa Liidus, kui näiteks maja maha põleb, siis neile makstakse see kinni ju ikkagi ainult äh, kindlustusfirmade poolt ja mitte riik ei maksa kinni neile uue maja ehitamist. nii et miks peaks praegu maksma kinni lennufirmade kaotused, see oleks absurdne ja seepärast tahaksin öelda, et terves majanduskeskkonnas ei ole kuidagi õigustatud see, et lennufirmadele kompenseerivad nende kaotused liikmesriikide valitsused ehk teiste sõnadega e, Euroopa Liidu kodanikud. aitäh, proua Paska. härra Škeslitski, kolm minutit. W kwietniu na skutek wybuchu wulkanu doszło do całkowitego... Suur tänu, proua president pärast ähm, aprillikuist Islandi vulkaani purskumist äh, peatus õhuliiklus Euroopas. loomulikult mõjutas see kahjulikult nii reisijaid kui ka Euroopa Liidu lennufirmasid. kümnetes äh, lennujaamades jäid äh, reisijad täiesti isepäi, ilma igasuguse teabeta. ainus teave, mis nad sai, oli see, et veel rohkem õhuruume suletakse. loomulikult ei saa kedagi süüdistada nendes loodusjõududes. aga me peame uurima viisi, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid, kes vastutavad reisijate turvalisuse eest, reageerisid sellele olukorrale. mulle tundub, et nende reaktsioon oli ebaadekvaatne ning liiga hiline tekkis tõeline kaos ning selle all kannatasid reisijad, neile ei öeldi sugugi, millal lennud taastatakse. ning ma arvan, et äh, see on tõsine halb märgis Euroopa Liidu ning eelkõige just komisjoni kuvandil. tahaksin teada, mida komisjon kavatseb teha siis, kui tulevikus peaksid aset leidma vulkaani pursked, mida komisjon teeb, kui õhuliiklus samamoodi halvatakse kuidas kavatseb komisjon äh, parandada teavet, mida jagatakse reisijatele sedasorti olukordades? ma ei usu, et see, mida komisjon senimaani on kavatsenud teha, on piisav. suur tänu, härra Danellis, poolteist minutit. suur tänu, proua president. härra volinik, kahe lennujaama sulgemine, olulise lennujaama sulgemine Londonis ning Amsterdamis eile äh, vulkaani tuha tõttu näitab, et see, mis aset leidis aprillis, ei olnud mitte mingisugune erakorraline sündmus, millel ei oleksid pika, millel ei oleks pikaajalisi mõjusid ning kordumisoht. meie tänane arutelu ja härra Simsoni puudumine siin on midagi, millele me oleme täla-, tähelepanu juhtinud. praegune majandusolukord on väga raske, eelkõige just lennundussektoris ning äh, tagajärjed lennuettevõtjatele ning töötajatele on tõsised see sektor kaotab iga päev nelisada miljonit eurot ning see mõjutab kõige rohkem kõige äh, nõrgemaid äh, lennuettevõtjaid see näitab, et meil ei ole endiselt vahendeid, mis võimaldaksid hinnata riski Euroopa tasandil ning mis võimaldaksid kasutada kõiki andmeid, mis on liikmesriikide käsutuses Euroopa tasandil. oht, et sedasorti olukord äh, ja kaos korduvad, on tõeline ning me peame leidma vahendid selleks, et Euroopa Liit saaks sekkuda koordineeritult sedasorti olukordades seda selleks, et vältida neid raskusi, mille all kannatavad lennuettevõtjad ning reisijad. suur tänu, härra Källeker, poolteist minutit, palun uh, uh,. president, kuna Iirimaal ei ole maismaaühendust, oli iirlaste raskused eriti suured, võib-olla suuremad kui äh, teistel liikmesriikidel. no ise pidin Strasbourgi tulema niimoodi, et tulin siis üle mere kõigepealt praamiga, siis maad mööda, siis jälle mere, merd peedi ja jälle maad mööda ja see oli küllaltki tüüpiline äh, sellele, millised reisimistingimused meil olid. Euroopa Liigi, ähm, Euroopa Liidu transpordiministrid on küsimusega tegelenud üle kolmesaja tuhande lennutunni on aga juba toimunud pärast seda purset ja see on igati tervitatav. ma igal juhul toetan väga Ühtse Euroopa taeva kontseptsiooni veebruarikuus Hispaania eesistumisel loodi teekaart selle poliitika jaoks ja ma ei kahtle sugugi, et meiega täna olev volinik on seda seisukohta toetaval positsioonil. me peame koordineerima seda küsimust, muuseas eile Iirimaa ja Ühendkuningriik sõlmisid kokkuleppe selles osas, kuidas lahendada õhu äh, Ehm, siis ehm, ruumis olevaid küsimusi, aga kuna vulkaaniline õhk eh, riigipiire ei tunnista, siis on selge, et me vajame ühtsat eh, poliitikat eh, Euroopa õhuruumis ja Euroopa Liidu roll selles peab suurenema. härra Baltšutis, poolteist minutit ja palun pidage kõne ajast kinni vulkaninių pelenų krizės sukeltos pasekmės neigiamai paveikė visos Europos vulkaanipurske tagajärgi on näha transpordisüsteemidele üle kogu Euroopa ning enam kui sada tuhat lendu tühistati ning selle tagajärgi on näinud kõik reisijad. Need tagajärjed olid äh, vägagi rasked, eelkõige just äh, Ida-Euroopa riikidele sest neil riikidel ei ole alternatiivseid transpordivahendeid, nad olid isoleeritud. see jällegi juhib tähelepanu asjaolule, et meil on varemaid transpordivõrgustikke, üle-euroopalisi võrgustikke, meil on vaja sedasorti süsteeme nii reisijate kui kaupade transportimiseks. meil on vaja tõhusat toimivat äh, reisijate transpordisüsteemi, mis ei sõltuks äh, mitte ainult õhutranspordist me peame pöörama tähelepanu ka teistele transpordivahenditele, eelkõige just Euroopa Liidu sisemuses. me peame looma väga head transpordiühenduse süsteemid, mis oleksid kasulikud nii reisijatele kui ka meie majandusele üldiselt. toetan ka ideed, et luuakse täiendavad äh, seosed võrgustike vahel. me peame toetama raudteekoridoride loomist Euroopas me peame pöörama tähelepanu raudteedele, sest nad äh, toodavad lisandväärtust kogu Euroopale. lisaks sellele ka reisijatele. suur tänu! suur tänu, nüüd siis vaba mikrofon. palun ärge ületage oma kõneaega, milleks on üks minut. härra Martin, palun. suur aitäh, mina tahaksin rääkida turismist, mis on Kanaari saarte jaoks just väga oluline sektor. E, iga aasta me võtame vastu ligi kaksteist e, miljonit turisti ja turismi osas on e, esmatähtsaks just kindlus. võttes arvesse seda, mis juhtus, me teame, et see võib taas juhtuda ning sellel oli Kanaari saarte jaoks väga tõsised tagajärjed Äh, probleemiks ei olnud mitte ainult lennuettevõtted, vaid ka hotellid, äh, restoranid äh, ja muud teenused kannatasid väga tõsiselt selle all. üle kolmesaja tuhande broneeringu nii hotellides kui restoranides tühistati ja see on tõesti väga tõsine. meil on vaja koheseid meetmeid näiteks tuleks lennujaamad öösel avada, samuti tuleks äh, reisijad hüvitada. ma ei tahaks äh, nüüd lähemalt rääkida kriisi heast või halvast haldamisest, vaid me peame olema valmis selleks. suur aitäh ja proua Kaldenberg! suur aitäh, äh, lugupeetud president, härra volinik! ma tahaksin tänada teid teie püsivuse ees selle küsimuse lahendamisel, sellepärast et reisijate õiguste osas me oleme näinud, et äh, spekulatsioonidega on tegeletud mitte ainult äh, finantssektoris, vaid ka reisijate õiguste osas. teatud lennuettevõtted olid vägagi äh, heldekäelised oma sõnades, kuid tegudes mitte. see puudutas nii lennu ka personali nii maa peal kui lennukites. viimaste kuude jooksul me oleme näinud e, samas ka, et kõikidel ei ole juurdepääsu internetile, telefoniühendused e, katkesid. ja me teame, et teatud e, osa reisijatest ei ole ilmtingimata sellised reisijad, kes väga tihti reisiksid, tegemist on eakamate reisijatega, kes ei ole harjunud sellise olukorraga, kellel ei ole juurdepääsu informatsiooni, nendega tuleb arvestada. härra Ferreira. jah, suur aitäh. Äh, vulkaanipurske tagajärjel tekkinud olukord näitab, kuivõrd tõsist mõju avaldavad teatud äh, loodusnähtused. nii et me näeme, et äh, see võib tekitada ühiskonnas äh, tõsist segadust, nii et me nägime, et on vaja ennetavaid meetmeid. praegusel juhul ei olnud tegemist sellega, et me oleks pidanud vältima vulkaanipurset, see ei olnud võimalik, vaid pigem oleksime me õigel ajal pidanud kohaldama kõiki meetmeid, mis võimaldaksid vähendada looduskatastroofide mõju. siiski ei tohiks ka teha lihtsalt algatusi turvalisuse eesmärgil, äh, kui tegelikult silmas peetakse hoopis mingeid muid eesmärke, nagu näiteks lennutransporti reguleerimine või midagi muud. kui miskigi kindlu-, kinnitust leidis kriisis, siis seda, et tuleb jätta riigisektorisse äh, lennutranspordi haldamine ning silmas pidada eelkõige just avalikkuse huve. suur aitäh, proua Bertmann! sehr geehrte kolleginnen und kollegen sehr geehrter herr kommissar! wir sprechen von den lugupeetud kolleegid lugupeetud volinik me räägime äh, sellest kuidas mõjutas vulkaanipurse lennundust aga sooviksin teile meenutada et kodanik on selle kõige keskel kõige olulisem ja mõelge, milliseid alternatiive meil oleks olemas, näiteks kiirrongid, mis liiguksid üle Euroopa, ka see aitaks meil ka CO2 emissioone vähendama, vähendada. härra Rubik, palun äh,. aitäh äh,, lugupeetud volinik, daamid ja härrad, minu arvates on väga oluline tähele panna, et meil on kakskümmend tuhat vulkaani maailmas, viiskümmend 50 Ehm, neist on aktiivsed, nii et see ei ole mitte ainult Euroopa probleem, vaid eh, ka ülemaailmne probleem. me peame uurima, kus eh, siis ohupiirkonnad ehm, on ja ma tahaksin, et Eurokontroll ja Euroopa Teadusuuringute Nõukogu teeksid eh, uuringuid, et anda korralik riskihinnang Ehm, sest eh, lõplik vastutaja on ju alati eh, lennupiloot ehm, ja muidugi üks riskide vältimise võimalus on mitte lennata, aga minu arvates peaks tegema teadusuuringuid selles vallas. aitäh, härra Rubik ja nüüd härra Kelly, palun üks minut. suur tänu, proua president suur Iiri näitekirjanik Sean O'Casey ütles kunagi, et kogu maailm on kriisiolukorras ning see on tõesti kahjuks praegu nii. me näeme, et allpool kahjustab nafta keskkonda ning kui me vaatame üles, siis näeme, et tuhk külvab kaost ning kui me vaatame, milline on majanduses olukord, siis pangad külvavad seal kaost mina kannatasin vulkaanituha all, esimest korda ma, kui ma koju läksin, siis see võtsin mul, võttis mul kolm päeva aega, teine kord ma ei saanud üldse Brüsselisse, see võttis mul lausa mitu päeva aega. oluline on aga, et oluline on broneerida pilet Eurostaril, kui rei-, reisida. selleks on vaja krediitkaarti, selleks, et pilet osta. see on sageli aga võimatu. nii et palun, et komisjon looks sarnase süsteemi, mis toimiks ka lennufirmade puhul. suur tänu. proua Majala, kolmkümmend sekundit, palun, te olete juba sõna võtnud. jah, suur aitäh, ma ei ole ainus küll, kes juba sõna võtsid, aga ma tahaksin siiski ütelda, et selleks, et tuha hulka mõõta, peab ikkagi kasutama kõiki kasutusel olevaid tehnoloogilisi vahendeid. Toulouse'is Astrum näitas meile süsteemi, mis võimaldas satelliitvõrgustiku abil seda tuhapilve mõõta. EADS on ka Euroopa ettevõte, kes taolisi äh, vahendeid on välja töötanud, ma tahaks teada, kas neid on ka kasutatud. suur aitäh, äh, proua Aiala, me oleme nüüd lõpetanud äh, kõnelejatega ja sõna saab härra volinik lõpetuseks. Honorable members, madam president, thank you very much for lugupeetud liikmed, proua president, suur tänu väga huvitavate ja detailsete kommentaaride eest selle vulkaanilise tuha probleemi osas. alguses mul oli ainult kolm minutit aega rääkimiseks, aga nüüd mul on rohkem aega ja ma võin täpsemalt lahti rääkida neid teemasid. seega ähm, ärge muretsege, ma teen siiski lühidalt aga tahaksin kõigepealt öelda, et tõepoolest on tegemist olnud väga erakorralise perioodiga ja kindlasti see kordub, on selge, et vulkaanid purskavad ka tulevikus ja purskab seesama Islandi vulkaan, see on lihtsalt osa elust. ja äh, lennunduses ei ole see mitte ainult äh, vulkaanid, vaid ka tormid, äike ja lumi äh,, ja sarnased loodusnähtused, mis äh, ikka aeg-ajalt ette tulevad ja mis mõjutavad lennundust, nii et see on üks osa sellest ärist ja öö, äh, osa äh, sellest riskist ja keegi ei saa üksinda selle eest vastutada, mitte lennufirmad, mitte valitsused ega Euroopa Liit. ja senimaani ei ole ju Euroopa Liit üldse olnud äh, Euroopa lennunduse reguleerija, vaid äh, siiani on sellega tegelenud ainult äh, liikmesriikide vastavad ametiasutused ja omavaheline suhtlus. ja selleks, et ähm, vältida taolisi olukordi või et alati ette näha, mis lennunduses võib juhtuda, see on ju võimatu. ja need kliendid, kes soovivad lennundusteenuseid eh, kasutada, peavad olema teadlikud sellest, et eh, alati võib juhtuda see, et eh, toimub mingi hilinemine, sest ütleme, kas Brüsselis või mujal on lennurada lumest puhastamata, sellised asjad võivad juhtuda nüüd aga äh, veidikene kriitika osas, et me äh, reageerisime hilja. Äh, ja Eurokontrollis olin mina kohal, on teada, et oht, et tuhklendamist segab, on reaalne risk ja me ei tea kindlasti seda, et milline on äh, täpselt selle tuhaosakese suurus, mis lendamist segab, sest keegi ei taha seda hinnangut anda. me võime küll hinnata seda, kui suur on tuhapilv, aga keegi ei taha hinda, öelda välja seda, et selline ja selline tuhk enam mootoreid ei ohusta. ehk tegemist on väga keerulise küsimusega ja õhuruum suleti äh, rangelt vastavalt Äh, nendele äh, reeglitele, mis kehtivad ja nende institutsioonide nõudel, kes selle küsimusega tegelevad. nüüd, kui te küsite, kes on vastutav, ja ma pigem küsiksin nii, et kes oleks vastutav sellisel juhul, kui õhuruumi ei oleks kinni pandud ja midagi oleks juhtunud. seega kui eh, Eurokontrolli lähenemine sellele küsimusele oleks olnud teistsugune, kui oleks teistmoodi lähenemine valitud, ega see ei olnud kerge arutelu, ega see ei olnud kerge otsus, mida langetada, sest see oli tohutu vastutus ikkagi lennuohutuse ehm, ja lennukite ohutuse ja ka eh, elude äh, mitte ohtu seadmise ees. ja see teda tehti siiski piisavalt äh, kiiresti nende, neid olusid arvestades, sest selline vulkaasipur-, vulkaanipurse oli kindlasti väga ebatavaline. siis keegi nimetas siin seda ka, et äh, mis tehakse, mida tehakse Indoneedias, mida tehakse USA-s tegelikult see vastutus on seal peamiselt pilootide kätes. praegu äh, piloodid ei taha Euroopas sellist vastutust enda peale võtta ja Euroopa lennuliiklus on hästi tihe samuti, nii et äh, siin peab leidma mingi vahepealse tee suurema paindlikkuse ja äh, selgetele andmetele liikmesriikide vahel, eh, mis võivad kaasa tuua eh, teatud eh, ohud. Indoneesia osas ma ei tea, aga USA-s on väga lihtne süsteem. piloot otsustab, kas tuhk on ohtlik või mitte, aga meie Euroopas peame ilmselgelt kõigepealt välja kujundama mingisuguse ühtse lähenemise ja metodoloogia selleks, et hinnata riski. nüüd aga eh, lennureisijatest. pean selles osas ütlema, et me väga järjepeidevalt ja väga eh, selgelt komisjoni poolt oleme öelnud, et järgida tuleb eh, reisijate õigustes sätteid, see on väga selge sõnum ja see seadusandlus on liikmesriikide kätes ja ma mõistan, et enamike lennufirmasid ja liikmesriike on seda ka väga, väga kindlalt ja selgelt võtnud, muidugi on ka negatiivseid näiteid, aga peamiselt siiski suhtuti nendesse küsimustesse tõsiselt ja äh, reisijate õigused kindlasti kehtivad, me peame otsustama, mida teha nendel juhtudel, kus seda ei ole tehtud. aga üldiselt on siiski reisijate õiguste seadusandlus väga hästi toimunud, on toimunud vastavalt sellele loogikale, mida see seadusandlus sisaldab, ehk siis äh, Eh, anda informatsiooni, suunata teiste marsruutide kaudu ja eh, hüvitada eh, siis kulud, see ei ole sama, mis kompensatsioon. Nüüd on avanemas tohutu suur uus projekt, ehk siis Ühtse Euroopa taeva algatus ja ähm, ähm, transpordinõukogu oli selles osas väga koostööaldis ning tegi mitmeid selliseid otsuseid, mis teistes oludes oleks tõenäoliselt võtnud palju rohkem aega. ja ma ei saa kuidagi öelda, et mm, selles ettevalmistustöös oleks liikmesriikidega koostöö halb olnud ja, ja äh, selles erakorralises siis transpordinõukogus ähm, toimus töö hästi. aga reeglid on väga selged ja kolme voliniku poolt äh, ette valmistatud seisukohad on ka täiesti ilmsed eh,. ehk riigiabi, riigiabi saab anda juhul, kui liikmesriik leiab, et äh, on piisavalt alust riigiabi anda lennu, hädas olevale lennufirmale, sest äh, hüvitist peab maksma eh, reisijatele just lennufirma ja paljud liikmesriigid leiavad, et tegemist on väga keerulise olukorraga ja et riigiabi võib anda, aga enne kui riigiabi antakse, tuleb koostada korralik hinnang, eh, et mitte rikkuda turu eh, reegleid ja et osad lennukompaniid ei satuks ebasoodsasse olukorda. ja lähenemine peab kõigi jaoks olema võrdne, see oli ka komisjoni eh, siis mureks ja meie konkurentsi äh, inimesed vaatavad väga täpselt üle selle küsimuse ja nagu ma alguses ütlesin, kõigepealt oo, mm, öeldi siin seda, et äh, lennufirmadel peaks olema vastav kindlustus, aga ähm, see ei oleks võimalik, sellepärast et äh, peaks koostama siis tootekirjelduse ja see ei ole äh, võimalik. ja hädaabiplaanid peavad muidugi olemas äh, olema, siin on muidugi erinevaid momente, kuidas üldse hinnata, mis on kaotus, millised summad sellisel juhul peaksid järelduma selles, et mis on konkreetselt selle vulkaanilise tuha purske majanduslikud tagajärjed. mis aga puudutab alternatiivseid transpordiliike, siis muidugi me püüame seda küsimust edendada komisjoni poolt, meil on varsti ka koosolek ette nähtud selles osas, kuidas edendada teisi transpordiliike ja mina küsisin raudtee osas, mida on võimalik eh, teha ja küsisin, mida nemad tegid selle kriisi eh, ajal, sain hulgaliselt eh, huvitavat informatsiooni, pandi käiku lisaronge ja sain ka teavet selle kohta, milline oli kättesaadavus, millised olid rongide liikumisgraafikud, see oli küllaltki vahelduv, aga mm, tulevikus kindlasti meile prioriteediks jääb eh, info hankimine kõigi nende ehm, küsimuste osas, aga kui selline kriis peaks toimuma, siis muidugi on oluline, et reisijad jõuaksid koju ja soovitud sihtkohtadesse ja et planeerida tuleb Äh, sellisel juhul ka arvestades teisi äh, liikumisvõimalusi, mitte ainult äh, lennuliikle, nii et see on kõik väga põnev, loomulikult tuleb teha oma järeldused ja me püüame paljude erinevate plaanide ja meetmete abiga luua rohkem asjakohase äh, lennuliikluse juhtimise, aga veel kord rõhutaksin, et vulkaanid meie käskudele ei allu. ja kui alati on olemas väike risk, et sellised erakorralised juhtumid toimuvad, nii et me peame lihtsalt arvestama, et riskid jäävad ja me peame oma tegevuse planeerimisel sellest lähtuma. jah, tänan suur tänu, härra volinik. järgmine